Äh, liha tarbimist inimeste poolt, nii et äh, vaja on tõesti kiiresti äh, olukorda parandada. suur tänu. ja nüüd transpordikomisjoni härra Taylor. suur tänu, president. Pole mingi saladus, et loomade heaolu tagamine on praktiliselt olematu loomatranspordi, need topitakse vanadesse veokitesse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 härra juhataja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 näiteks, et eh, taastatakse kohalikud tapamajad, on väga palju eh, veoautosid, mis ei sobi loomade veoks ja ka merevedude puhul on sama probleem. Eh, liikmesriigid peavad sertifitseerimis- ja lubade andmisi menet-, andmise menetlusi rakendama, vaja on ka hinnata, kas loomad on üldse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 suur tänu, järgmine kõneleja, härra Vaik yeah.. härra juhataja, kümme aastat pärast seda, kui Euroopa Liit võttis vastu loomatranspordi määruse, räägime me sellest, et seda ei järgita. mis nali see on, kui me ise muudame eeskirju ja ei äh, toimu mingeid kontrolle, ei ole mingeid sanktsioone, kõik läheb edasi nagu siiani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 kui ma kuulan seda arutelu, siis jääb mulle mulje, et äh, üldse mingeid korralikke loomatransporte Euroopa Liidus ei ole ja see ei ole õige. meil on suurepärane äh, Ehm, suurepärased õigusaktid, suur osa loomavedudest käivad ka korralikult ja eelkõneleja peaks tege-, teadma seda, et tegelikult selline eh, tegevusluba on juba praegu olemas, aga probleeme siiski on ja nendega tuleb tegeleda ja on olemas ka eh, vastav petitsioon, millele on allkirja andnud rohkem kui miljon eh, inimest, kes ei ole nõus sellega, mis praegu toimub ja põhimõtteliselt peame me siin kojas küsima endalt, et ehm, mida me üleüldse teeme nende petitsioonidega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 Äh, seoses loomade ja ühtlasi ka inimeste tervisega. seega tuleb tegutseda, teostada kontrolli piiridel. volinik Andrek, Andruk-, Andrukaitis, te rääkisite äh, äh, tuleb mõelda e-, endisest Makedoonia vabariigist, ütleb kõneleja, Kreeka suunas liikuva ekspordiga tegeleda